räägime, siis tuleb subsideerida kõiki võrdselt. ma hakkan oma kõnega lõpule jõudma. olge mureta, kallid sõbrad. Euroopa Liit ei ole ja ei muutu kunagi täiuslikuks. ta ei ole. aga see on parim võimalikest variantidest sadu tuhandeid aastaid on Euroopas äh, erimeelsusi lahendatud muskli jõul. tugevamad jäid ellu, nõrgemad kahju küll. see, kuidas meie tööd teeme, on palju parem kui see, mille peale keegi kunagi varem on tulnud. liikmesriigid on omal vabal tahtel kodanike loal ühinenud Euroopa Liiduga ja võivad ka lahkuda, kui soovivad. Brexit näitab, et see võib olla väga raske, aga see on tõend selle kohta, kuidas Euroopa Liidu toim-, Euroopa Liit toimib ja nõukogu nimel ma võin öelda, et hea tahe seal, ühehäälsus, see, kuidas ülejäänud kakskümmend seitse liikmesriiki on kokku hoidnud, näitab seda, et me saame rasketest aegadest üle jäädes kokku, arutades asja, mõnikord arutades väga pikalt, aga ilma vägivallata. ja see on Euroopa Liidu toimimise alus. me räägime üksteisega, me ei kakle, ei võitle. ja nüüd tulevikust. kokkuvõtteks ma ütleksin, et me peame tugevdama oma alustalasid, tugevdama ühtset turgu, kontrollima välispiire vähendama kontrollimatu sisserände ohtu, minema üle puhtale energiale, laskma turujõududel töötada ja toimida ja mõtlema julgeolekule, mitte ainult sõjalisele julgeolekule, vaid me peame ka võitlema infosõja vastu. ärge võidelge populistidega, tegelege sellega, mis inimeste murede taga on me oleme nagu need väikesed kepikesed, keda on võimalik ükshaaval murda. isegi suured Euroopa Liidu riigid on maailmas väikesed maailma vastas, aga üheskoos on Euroopa Liit suur jõud maailmas ja me suudame oma põhiväärtused, vabaduse, demokraatia ja õigusriigi eh, kehtima panna ka väljaspool meie piire. aitäh! Kristjanis, you are very popular in this. Kristjanis, äh, äh, sa oled tõesti siin parlamendis äärmiselt populaarne. suur aitäh! ja nüüd äh, saab sõna Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker, palun. austatud president, austatud peaminister, daamid ja härrad, parlamendiliikmed. mul on hea meel kohtuda siin Läti peaministriga ma tunnen seda saali väga hästi ja tema tunneb seda ka väga hästi, ta on siin üheksa aastat töötanud. ning äh, mul on hästi meeles esimene Läti eesistumine, nõukogu eesistumine. Äh, see meenub mulle sellepärast, et see oli esimene äh, tõeline eesistumine, mida me nägime, meil oli Itaalia äh, eesistumine enne ja mõelgem ööl kahekümne üheksandast kolmekümnenda juunini, kui võeti vastu rändlustasude direktiiv, mis tagas diskrimineerimiseta juurdepääsu internetile eurooplastele, mis muide näitab, et Euroopas tuleb olla kannatlik. kuni viimase hetkeni oleme palju rääkinud, nagu meil muud teha ei oleks, Brexitist enne valimisi. oleks jah. ehk mõistlik juhtida kodanike tähelepanu edusammudele, mis meil on õnnestunud saavutada viimastel aastatel, muuhulgas rändlustasude otsus. Brexit on oluline loomulikult, aga kodanike igapäevaelu on veel olulisem me soovisime olla ja me olime ka dialoogikomisjon. oleme korraldanud kohtumisi kodanikega, seitsesada dialoogi, mis näitab, et komisjon ei, ei, ei sulgu Berlemooni punkrisse, vaid töötab üle kogu Euroopa. mis näitab, et komisjon ei ole mingi putšistide kogum ei ole ebalegitiimne, vaid on seotud igapäevaga, on seotud kodanikega. Euroopat ei saa ehitada kodanike tahte vastu ilma riikideta, rahvusriikideta. rahvusriigid on väga olulised. Need, kes arvavad, et rahvusriigid on ajast ja arust ajaloo leiutis, need eksivad. rahvusriigid on, on siin selleks, et jääda. ja seetõttu peakski seetõttu ei peaks rääkima Euroopa Ühendriikidest, sest see jätaks mulje, et Euroopa muutub ühtseks riigiks. Euroopa ei saa kunagi niisuguseks riigiks nagu Ameerika Ühendriigid. me tahame, et me jääksime lätlasteks, prantslasteks, luksemburglasteks, baierlasteks ja samas eurooplasteks. siin ei ole mingit vastuolu. vastutustundlik part-, patriotism ja kuulumine suuremasse kogusse, kogumisse, nagu seda on Euroopa Liit, on täiesti ühitatav. komisjon ei soovinud sekkuda pisikestesse nüanssidesse kodanike igapäevaelus ja soovis tegeleda suurte küsimustega, mis puudutavad meie tulevikku. niisugune oli see lepe, mille komisjon sõlmis teiega Euroopa kodanike esindajatega kaks tuhat neliteist juulis, kui ma rääkisin teile siis minu juhitava komisjoni poliitilistest prioriteetidest. Need ei olnud tühjad sõnad. kaks tuhat kaheksateist rääkisime nendest algatustest, mille lubadused me esitasime kaks tuhat neliteist. praeguseks kolmsada viiskümmend eh, meie ettepanekut on vastu võetud, sada kuuskümmend neli on endiselt laual Äh, ja menetluses. oluliste reformide hulgas on varjupaigarežiimi reform ja mul oleks väga hea meel, kui õnnestuks vastu võtta direktiivid, mis on seotud selle reformiga. ent üks asi valmistab mulle väga suurt heameelt. ei kunagi varem ei ole saavutatud meil nii suuri edasiminekuid sotsiaalvaldkonnas. ja tänan teid, parlamendiliikmed, selle eest, et olite valmis ja olite täis otsustavust meiega koos seda teed käima. keel number kaks, kõneleja jätkab inglise keeles. Läti on riik, mis teab väga hästi, mida on vaja ja mida see on väärt, kui ollakse Euroopa Liidu liige. peaminister selgitas seda väga hästi oma kõnes. Teie riik, härra peaminister, on alati olnud valmis oma saatusel sarvist haarama. Te olete jär-, järginud oma kuulsa luuletaja sõnu, kes ütles, et me oleme sama suured, kui on meie tahtmine seda olla ja teie tahtmine on suur ning suured te olete. Te olete võidelnud oma vabaduse eest rasketel aegadel, palju raskematel aegadel, kui lääne-eurooplastel on võimalik ettegi kujutada. Te olete kirjutanud ajalugu, selle asemel, et jääda ajaloo ohvriteks ajalugu, mille on teile peale surunud üks teie suur naaber ida pool. Te olete öelnud ei püssidele, ei tankidele ja seisnud oma vabaduse eest. ning see on, see on üks, see oli üks suurepärane sündmus hilisajaloos, et Läti ja teised riigid vabanesid ja leidsid oma koja meie, oma koha meie rahvaste ühenduses. Läti koht on päikese all, mitte kuskil varjus ja mul on, meil on väga hea meel, et te olete ühinenud Euroopa Liiduga. ning mitte ühelgi päeval ei ole me kahetsenud seda, et Läti sai Euroopa Liidu liikmesriigiks. Te olete ühinenud Schengeni alaga ja ma olen täiesti päri sellega, mida te rääkisite siseturgudest ja välis, sisepiiridest ja välispiiride äh, kaitsest. komisjon on teinud ettepaneku suurendada kümne tuhandeni meie piirivalveametnike hulka. nõukogu on selle edasi lükanud kahe tuhande kahekümne seitsmendasse aastasse, meie ettepanek komisjoni poolt oli kaks tuhat kakskümmend ent kõik on nõus sellega, et me peame oma välispiire kaitsma. aga tehkem siis seda. ettepanekud on laual. Te aitate muuta Euroopat tugevamaks ja turvalisemaks. Te olete üks kahekümne viiest liikmesriigist, kes olid valmis tegema alalist struktureeritud koostööd detsembris kaks tuhat seitseteist kaitsevaldkonnas. mul on hea meel, et te mängite suurt rolli paljudes Euroopa projektides ning lihtsustate sõjalist liikuvust, piiriülest liikuvust Euroopas. Te muudate selle liikuvuse lihtsamaks ja ja aitate meil toime tulla ohtudega. nii on teist saanud elav tõend selle kohta, kuidas Euroopa suurendab liikmesriigi mõju ja turvalisust võtkem energeetika, millest te rääkisite, mis on oluline Euroopa poliitika valdkond. Teie ajalugu ja geograafia on tekitanud, on tinginud selle, et Balti piirkond on eh, energia, energia, energeetiline saar, mis on Euroopast isoleeritud. kui me ametisse asusime, komisjon, ma mõtlen, siis ütlesime me selgelt, et Euroopa Komisjon ei, Euroopa Liit ei jäta oma eh, liikmesriiki nii-öelda, ei jäta üksi see ei olnud minu jaoks ainult Balti küsimus, see oli minu jaoks ka Euroopa küsimus. seetõttu, kui minu komisjon ametisse astus, lõime me Energialiidu ning äh, võtsime endale prioriteediks, et äh, tagada Balti riikidele odav ja stabiilne energia. ja praegu oleme sünkroniseerimas Balti elektrivõrku ülejäänud kahekümne viie liikmesriigi elektrivõrguga. oleme tegemas investeeringuid taristusse ja meil on maailma ambitsioonikaim kliima ja energeetikaraamistik. väga hea, mul on väga hea meel, et me Energialiidu projekti realiseerisime. ja tänan peaministrit tema panuse ja juhtimise eest selle teemaga tegelemisel nii Euroopa Parlamendis töötades kui ka praegu peaministrina keel number kolm. kõneleja jätkab saksa keeles. Läti lööb täie jõuga Euroopas kaasa ning seetõttu on põhjendatud, et Euroopa investeerib ka Lätisse. sest Lätisse investeerimine tähendab Euroopa jaoks Euroopa tulevikku investeerimist. lätlased teavad vahetult, missugune on selle mõju. viiskümmend tuhat Läti tööotsijat ja üheksakümmend tuhat töötajat on saanud uue kvalifikatsiooni, et äh, uuesti alustada tööturul tänu Euroopa vahenditele. kolmsada kilomeetrit uid teid, uusi teid on ehitatud Euroopa vahenditega. ning äh, niimoodi tagatakse seosed, äh, tagatakse ühendused Läti, Eesti ja Leedu vahel üheksasada miljonit on investeeritud Junckeri, nõndanimetatud Junckeri fondide abil Lätisse. Läti tulevik on seotud meie kõigi tulevikuga ning seetõttu järgmises Euroopa Liidu eelarves sada miljardit eurot investeeritakse teadus, teadusesse ja arendusse. me investeerime nende suurte probleemide lahendamisse, mis meie ees seisavad nii. näiteks äh, investeeritakse kolm korda rohkem piiridesse. ja iga neljas euro eelarvest peab toetama kliimaeesmärkide saavutamist. Erasmus pluss vahendid suurenevad kolmekümne miljardi euroni, neid kahekordistatakse. tänan peaministrit ja tema valitsust toetuse eest nende eesmärkide poole püüdlemisel. seoses keskpika finantsperspektiiviga tahaksin öelda teie märkustega seoses ka paar sõna. vastab tõele, et me noortesse innovatsiooni ja kaitsesse, teadusesse investeerime. aga me saame seda, seda teha ainult siis, kui me teeme teatud kärped olemasolevates äh, fin-, investeeri-, finantseeringutes, ühtekuuluvus ja põllumajandus. see ei ole väga tore, aga kui me jätkame samal viisil, siis need uued prioriteedid, milles nõukogu ja parlament on kokku leppinud, siis äh, siis eh, tuleks suurendada Euroopa Liidu eelarvet ühe koma nelja protsendini ja selles ei ole kõik eh, nõus. mina, minul ei oleks selle vastu midagi, Euroopa on väärt palju rohkem kui üks koma neli protsenti SKT-st. aga parlament eelarve küsimustes on küll eh, natuke vähem tagasihoidlik kui nõukogu, ent ka parlament on seadnud Euroopa eelarve ülempiiri praegu ühele koma kolmele protsendile. kui me komisjonina üks koma neli protsenti, oleksime välja pakkunud ühe koma ühe protsendi asemel, siis ei oleks isegi parlament sellega nõus olnud. ning seetõttu tulebki meil määratleda prioriteedid, ilma et me loobume olemasolevatest äh, poliitilistest kavadest, sest põllumajandus ja ühtekuuluvus on ka olulised poliitilised tegevuskavad. Läti on elanud läbi mitmed rasked aastad, mitte ainult oma geograafilistest ja ajaloolistest iseärasustest tulenevalt, vaid ka seetõttu, et majanduskriis oli Lätis väga terav. viis aastat pärast meie ametiaja algust läheb aga Läti majandusel märksa paremini ning see on ka teie eelkäijate teene, Valdis Dombrovskise teene, kes äh, Läti õigele kursile seadis ning seetõttu tegin ma omalt poolt kõik ja nagu näete, eduga, edukalt, et temast saaks äh, Euroopa Komisjoni asepresident selles valdkonnas, milles ta praegu on mul käis päris palju mõtteid peast läbi äh, sel ajal, kui sa rääkisid. aga kuna su kõne oli nii pikk, siis osad need mõtted läksid meelest ära. Läti võib olla küll väike riik, äh, mina olen väikeste riikide spetsialist. aga Läti on väga edasipüüdlik riik. Läti on riik, kus äh, saavad kokku ida ja lääs. idat ja, ja läänt, läänt ei tohi lahutada, need on Euro-, Euroopa Liidu kaks tiiba ja kui Euroopa Liidu tulevik on, on helge, siis tuleb kasutada mõlemat tiiba. see on viimane kõne, mille ma pean siin parlamendis. ma näen, kuidas mõnedki kolleegid lahkuvad parlamendist, lahkuvad poliitikast. mulle see töö siin väga meeldis, ma õppisin palju ja meil õnnestus ka palju saavutada. ning praegu jääbki olukord niisuguseks, nagu ma rääkisin oma esimesel ametipäeval. Euroopat tuleb armastada, kui Euroopat ei armastata, siis ei saa sellest ka asja. mina armastan Euroopat ja elagu Euroopa! aitäh, komisjoni president, aitäh, Jean-Claude. tänan sind koostöö eest, olgugi et mõnikord meil äh, oli ka teravaid arvamuste vahetusi. aga see on paratamatu suhetes komisjoni ja parlamendi vahel. et aga need suhted on ise väga olulised. ja oluline on see, et me töötame kõik Euroopa kodanike heaolu nimel meil on vaja Euroopat. loomulikult on siin vaja asju muuta, paremaks muuta, aga see on ainus võimalus, kuidas me saame Euroopat kaitsta ja oma kodanikke kaitsta. meil on ühine ajalugu, see, mis juhtus Notre Dame'is paari päeva eest, näitab, et meil on ühine Euroopa tuum, meil on ühine pärand, mis on meile kõigile kallis, meil, meil on ühised väärtused isegi kui me räägime eri keeltes. sellepärast ma tänangi sind sinu panuse eest, sinu pühendumuse eest, arutelude eest, mis meil sinuga on olnud. ning veel kord suur-suur äh, tänu, Jean-Claude, me kohtume veel nõukogus, aga, aga ma tänan sind igal juhul selle eest, et sa oled käinud meil parlamendis. suur tänu sinu tehtud töö eest ning nüüd tuleb vaba mikrofoni registreerimine lõpetada ja kohe saab sõna rahvapartei esimees Manfred Weber. austatud president, austatud komisjoni president, austatud peaminister, kallid kolleegid milline võrratu lõppkõne meie Euroopa tuleviku teemaliste arutelude raames. ja Kristjanis, väga hea on see, et sina olid siin täiskogu saalis viimane kõneleja nende arutelude raames. tegemist oli väga hea sõnavõtuga, mis andis meile tulevikku vaatava visiooni Euroopast ja me kõik nägime, milline on sinu Ähm, nägemus sellest, kuidas Euroopa toimib, kuidas parlament toimib ja ma arvan, et äh, väga hea oleks see, kui äh, oleks äh, rohkem tulevikus selliseid peaministreid Euroopas, kes on varasemalt töötanud parlamendis ja mulle meeldis väga see, et sa alustasid oma kõnet äh, optimistlikult, äh, sa rääkisid äh, ähm, oma koduriigi äh, viimaste aastate majanduslikust eduloost, sa rääkisid sellest, mida Valdis Dombrovskis on teinud, kui palju edu on saavutatud äh, investeeringutega, millest rääkis Jean-Claude Juncker äh,, sa rääkisid ka sellest, et lätlased tunnevad kaitstuna end, sest et nad on osa Euroopa Liidust, tugevast Euroopa Liidust, Liidus, sa rääkisid ka Venemaast ja välistest ohtudest. sa rääkisid eduloost ja me räägime tegelikult ka mandaadist Euroopa tasandil viimase viie aasta jooksul, mida me oleme ära teinud, mida me oleme Euroopa rahvale andnud. sellest me kuulsime, sa rääkisid edulugudest meie välispiiridel, miljonitest uutest töökohtadest, mis on Junckeri kava abil loodud, jätkusuutlikust majanduskasvust rääkisid sa samuti ning Äh, ka võitluses kliimamuutuse vastu, mille vallas me oleme viimastel aastatel olnud maailmas juhtrollis. mina olen neljakümne kuue aastane, esimene põlvkond siin äh, kontinendil, kes võib öelda, et ma olen elanud äh, rahu ja vabaduse Euroopas, kuid muidugi pool kontinendist jäi teisele poole raudset eesriiet ja seetõttu just praegused põlvkonnad peavad arvestama ka seda mineviku perspektiivi. me peame kampaanias, valimiskampaanias rõhutama seda, et see on suurepärane Euroopa, kus me praegu elame ja kaitsma ennast äh, marurahvuslaste retoorika vastu konkreetsed küsimused, mis meie ees seisavad, me peame arvesse võtma inimeste tegelikke muresid, rände, rändega seotuvaid, seonduvaid muresid, kuidas meie piire paremini kaitsta. meil on vaja ümberasustamisprogrammi ja palju paremat äh, tööd Aafrika suunal ja peaksime paremini kooskõlastama oma tegevused äh, naaberriikidega Äh, regionaalfondid, äh, kaubandus ning äh, siseturg. me püüame tugevdada siseturgu. kui me räägime uute töökohtade loomisest, siis peaksime eelkõige vaatama enda tugevusi, mitte teiste tugevusi ja siis ka kliimamuutused muidugi. kõik need teemad on meie päevakorras, kuid kui me räägime nendest teemadest, siis peame olema ka siired. üks asi on poliitiline lähenemine, sisu ja teine on see, kuidas me jõuame tulemusteni. paljudes valdkondades meil on vaja tugevamat Euroopat, meil on vaja eh, ühehäälset eh, hääletust eh, näiteks kui räägime Venemaast, siis on vaja kõiki liikmesriike, kahtekümmet seitset liikmesriiki, et tulemusteni jõuda. ja kui me soovime olla tugevad maailma areenil, siis me peame ka tegema edusamme välis- suhetes. ja kui me räägime äh, sõnumi edastamisest, siis ka see sildade ehitamise lähenemine on endiselt oluline, minu enda koduriik Saksamaa oli kõikide Euroopa Komisjoni ideede vastu äh, seada kvoodid põgenike vastuvõtmiseks kuni aastani kaks tuhat viisteist, sest siis jõudis pagulaste probleem ka Saksamaale. ja siis väga kiiresti, paari kuuga Saksamaa muutis meelt ning äh, taotles samuti siduvat kvooti äh, selles valdkonnas Euroopas, nii et ärge vaadake egoistlikust vaatenurgast Euroopat. me peame ka arvesse võtma teiste probleeme, kui tahame tugevat Euroopa Liitu. ja lõpetuseks kui räägime demokraatliku Euroopa meetodist, algatusõigus äh, siin kojas, äh, juurdlusõiguste laiendamine, reeglite rakendamist peab kõikide äh, institutsioonide poolt kontrollima, Kristjanist ma olen ka rõõmus, et sa toetasid spitsenkandidaadi lähenemist, sa pead seda juba enne valimist uuesti ja uuesti kordama ja näitama Äh, seda, et me vajame seda toetust demokraatliku Euroopa nimel. demokraatlik äh, Euroopa tähendab seda, et me peame Euroopa olemust kaitsma. Äh, peame kaitsma meeste ja naiste võrdõiguslikkust, kohtute sõltumatust, vabadust, väljendusvabadust, usuvabadust, meediavabadust. sellest peame ka ise kinni pidama. peame andma maailmale positiivset eeskuju kuidas üles ehitada humaansel viisil ühiskonda. ja et äh, selles seisnebki Euroopa tulevik, aitäh. kolleeg Bresso, palun lugupeetud äh, minister, väga suur au on teid siin tervitada sellel uuel äh, ametikohal peaministrina, tervitada siin saalis, mis on teile vägagi hästi tuttav, te olete peaaegu kümme aastat ise olnud selle koja liige ja see on väga hea, sest ei ole mitte lihtsalt viimane valitsusjuht, kes meie ette astub, vaid äh, oluline on ka see, et olete mõelnud väga palju äh, selle peale, milline võiks olla see Euroopa, mida me soovime üles ehitada äh, pärast valimisi. Äh, sotsiaaldemokraatide nimel tervitame teid ja kuna te tõepoolest olete viimane valitsusjuht, kes meie ees sõna võtab, siis on see suurepärane võimalus rääkida Lätist ja Läti rollist Euroopa Liidus meie kui parlamendisaadikute jaoks on positiivne kohtuda taas endise äh, kolleegiga, kellest nüüd on saanud äh, liikmesriigi esindaja. nii et see valmistab ikka head meelt. ja me kõneleme kodanike nimel, kui räägime Euroopa Liidu tugevdamise vajadusest äh, väljakutsete ajastul Teie olete, teie riik on küll väike liikmesriik, kui vaatame rahvaarvu ja vaatame suuremaid riike, Prantsusmaad või Itaaliat, siis isegi suuremad riigid ei suuda midagi üksi ette võtta näiteks kliimamuutuste vastu või globaliseerumise negatiivsete mõjude vastu. ise üksi ei saa ennast kaitsta selle kõige eest. president Juncker mina olen Euroopa Ühendriikide pooldaja. ma ei saa aru, milles on probleem, kuid tahaksin siiski teid tänada pühendumuse eest Euroopale. ja kuna te meie ees siin viimast korda üles astusite, tahaksin oma fraktsiooni nimel tänada teid teie töö eest ühtse Euroopa nimel, kui just mitte Euroopa Ühendriikide nimel, nagu mina seda sooviksin näha. härra peaminister, teiegi olete olnud väga pühendunud Euroopa eesmärkide nimel töötamisele, kuid on olnud ka teatud küsitavusu kontekstis, kus liikmesriikidel eraldi ei ole ju samasugune kaal rahvusvahelisel malelaual ning äh, kui me räägime näiteks ühehäälsuse põhimõttest, mida te olete kaitsnud nõukogus, siis see tähendab äh, seda, et äh, ühe riigi huvid äh, tegelikult tuuakse ohvriks üldhuvile. ja selles ülemkogu konklaavis ei võeta tihtipeale vastu vajalikke otsuseid seetõttu või neid lükatakse edasi millises peatükis te soovite figureerida Euroopa ajalooraamatus, kas kodanike kaitse peatükis või siis äh, mõõdukate Euroopa eliitide peatükis, kelle poole te soovite olla, kas nende pool, kas, kes tahtsid äh, muuta äh, Euroopa projekti passiivseks, see siis eliitide, eliidi poolel või siis kodanike poolel, selleks et tõepoolest välja arendada meie potentsiaal. meie sotsiaaldemokraatide poolt äh, leiame, et on vaja äh, seadustest kinnipidamist, inimõiguste austamist, kuid äh, need sõnad, mida teie olete Euroopa kohta viimasel ajal öelnud, on tekitanud küsimusi ja me sooviksime ka mõningaid vastuseid. esiteks, Euroopa ähm, lubadus äh, põgenike ümberasutam-, asustamise kvootide osas äh, te olete selle vastu, aga kuidas me siis äh, selle küsimusega tegeleme? kui meil on ühine piir, siis see on ju solidaarsuse põhimõtte vastane. see peaks ju puudutama kõiki meie ühenduse poliitikaid, äh, kaasa arvatud ühtekuuluvuspoliitikat. mida te võiksite siis täpsemini selle teema kohta veel lisaks öelda? ja teiseks, teie keelt, keeldumine alustada rikkumismenetlust vastavalt artiklile seitse Poola ning Ungari vastu, kuidas te seda keeldumist põhjendate? samas te olete ju ähm, Vladimir Putinit täiesti õigustatult äh, kritiseerinud. kas see ei ole mitte vastuoluline? ja teiseks, äh, millised on need meetmed, mida teie valitsus äh, on võtnud äh, selleks, et takistada LGBT inimeste diskrimineerimist. kui räägime komisjoni äh, sallimatuse raportit äh, märtsist, äh, siis on näha, et on tõsiseid probleeme nende vähemustega. meie ühendus justkui põhinebki sallimatusel ja teie riik jagab neid väärtusi tahaksin teid siiski tänada teie kõne eest ja juba ette tänan teid vastuste eest, aitäh, proua Presso. ja nüüd ECR-i nimel härra Ziile. aitäh, härra president. härra peaminister, väga meeldiv on teid siin näha äh, ning kuulata teie huvitavat kõnet. me oleme olnud head kolleegid, me oleme koos töötanud nii Läti kui ka Euroopa Parlamendis ja ma juhiksin teie tähelepanu ka nendele prouadele, kes teid ümbritsevad ning kes on teie meeskonna osaks. meil on öö, hea meel, et meie diplomaadid teevad tõesti head tööd, aitäh! ma ei kahetse mitte ühtegi päeva Euroopa Liidu või euroala liikmelisusest, aga sageli olen ma kahetsenud mõningaid aspekte Euroopa Liidu poliitikast. Euroopa Liidu kuvand ei ole just ka kõige parem ning räägiksingi täpsemalt sellest. oma kõnes öö, te ütlesite justkui, et kõik on Euroopa Liidus korras ja seega vaatame rahulikult oma saavutused üle ja liigume järjest tihedama liidu suunas seda te ei öelnud, mul on väga hea meel, et te olite analüütilisem ja detailsem. ECR on poliitiline pere, mis toetab tõelist puhast ühisturgu igas majandussektoris. siin on meil aga omad kahtlused, mida te isegi osaliselt jagasite, te ütlesite, et te ei ole rahul nende Euroopa tšempionitega, kes tuleks luua. riiklikud tšempionid on ka Euroopa Liidu tšempionid ju seega te olete natukene võib-olla äh, vastuolus äh, oma äh, spitsenkandidaadi Manfred Weberiga, kes meedias hiljuti ütles, et ta soovib teatud konkurentsireegleid muuta, et sellised tšempionid tekiks, minu arvates on see meie majandusele vale sõnum. sest see, kui öeldakse, et Euroopa kaitseb, on tore, aga kui seda kaitstakse nüüd siis välismaailma eest, siis lühemas perspektiivis sel-, on sellest kasu, aga pikemas perspektiivis mitte me peame pigem kaitsma oma siseturgu, ma toon siin ühe näite, mida te osaliselt juba mainisite USA kohta. USA-s on ju öö, null tariifid üle USA, mida võiks rakendada ka Euroopa Liidus. siin hiljuti võeti vastu mobiilsuspakett, mis oli üsna vastuoluline Läti, Poola, Ungari, Rumeenia, paljude riikide valitsused olid sellele vastu, saadikud erinevatest fraktsioonidest olid vastu sellele ning kui öeldakse, et see on halb nendele riikidele, aga hea Euroopale, siis kus see Euroopa on? see oleks halb signaal, kui USA kasutaks samasugust mobiilsuspaketi, paketi lähenemist üle Euroopa Liidu, kus öö, tuleb äh, New Yorgist Wyomingisse isegi tühi auto tagasi viia, siis see oleks katastroof. eelarves me siin võitleme ühe protsendi SKT üle, aga samal ajal unustatakse, et öö, äh, USA eelarve on üle kahekümne protsendi SKT-st. SKT ma arvan, et me peame mõtlema selliste asjade peale, kui me tõesti soovime äh, luua sellist föderalistlikku lähenemist, mitte küll ECR fraktsioonis, aga teistes siis see, te mainisite seda taks kolm raportit, mis ma, äh, hindas ka Läti äh, lähenemist niinimetatud varifirmade jaoks, mis on oluline teema äh, maksupet-, rahapesuvastases võitluses. samas ei mainitud Lätit, aga ühte teist riiki, mis on siin väga lähedal Strasbourgi ja Brüsseli vahepeal. väga meeldiv, et te mainisite teadus- ja arendustegevust, mis on väga tähtis ka järgmise MFF-i jaoks, väga tore on, et need investeeringud suurenevad, aga te ütlesite täiesti õigesti, aga oluline on see, kuidas seda raha jagatakse. see on, pole oluline mitte ainult geograafiliselt, aga ka demograafiliselt. Horisont programm on küll väga hea, aga see ei toimi ikkagi piisavalt hästi, me eeldame, et demograafiline olukord Euroopa Liidus on veel lõhestunum kui nii jätkata, sest parimad ajud, parimad noored inimesed lähevad nendesse riikidesse, kus on need tippkestused, mis ja see tähendab seda, et perifeersematel riikidel tekib palju demograafilisi probleeme. mõned riigid suudavad keskpikas perspektiivis need probleemid lähenda, lahendada, aga erinevused suurenevad Euroopa Liidus veelgi ma tõin välja mõningad aspektid, milles ma olen teiega ühel meelel, millega ma, mille kallal ma soovin tööd jätkata, aga üldiselt ma arvan, et Euroopa Parlamendis on meil üsna mõistlik koostöö erinevate poliitiliste perede ja fraktsioonide vahel selleks, et töötada üles tõeline siseturg, mis on Euroopa Liidu tuleviku jaoks kõige tähtsam, aitäh! nüüd liberaalide fraktsiooni nimel härra Telitška suur tänu, härra president, härra peaminister, tere tulemast tagasi Euroopa Parlamenti. peaminister, veel kord, tere tulemast tagasi Euroopa Parlamenti. oma kõne alguses ütlesite te, et te õppisite Euroopa Parlamendis nii mõndagi ning ma nüüd pean tooma siin üsna sellise võltsparalleeli, et kuigi ma tema poolt ei hääletaks, siis ma sooviksin ka Tšehhi äh, president oleks Euroopa Parlamendi liige mõnda aega, siis võib-olla oleks Tšehhi poliitika Euroopa Liidu suunal teistsugune. aga teiselt poolt oli teil selline kasu, et te, et te, te saite siit teadmisi ning teil oli ka õige suhtumine. ilma selleta ei saa. kahjuks Tšehhi peaministri kohta seda sama öelda ei saa Te mainisite ka keelte küsimust. ma olen kindel, et te räägite erinevaid keeli. ma pole kindel, kas te saate tšehhi keelest aru, aga see, mida te ütlesite, on nagu minu enda poliitilise liikumise äh, poliitilise manifesti ettelugemine ning see on positiivne, see tähendab seda, et vaatamata sellele, et teie olete Rahvaparteist, mina olen liberaal, on te suur hulk küsimusi, milles me suudame ja peaksimegi leidma euroopalikke lahendusi, küsimused, millesse me suudame teiste parteidega kokku leppida ning sellele, see peabki olema meie eesmärk pärast järgmisi valimisi, ma olen kindel, et äh, paljudes küsimustes oleme me suurel määral ühte meelt. mainiksin, tooksin välja nüüd mõningad teie poolt välja toodud aspektid. lihtsustatud lahendused, te mainisite siin äh, natsionaliste ja populiste, ma olen nõus täielikult, et me peame võitlema nende liikumiste põhjustega me peame arvesse võtma ka nende inimeste muresid, kes on üleilmastumise tõttu kaotanud, aga samas peame olema ka ausad ja õiglased ja ütlema, et me peame ka oma poliitiliste perede sees, poliitiliste parteide sees ära tegema kodutöö, sest ka seal on näha inimesi, kes tulevad välja lihtsustatud lahendustega. ehk siis me peame tegelema selle teemaga üle terve poliitilise spektri ja mina olen selleks valmis. nüüd need asjad, mida te mainisite. Te mai-, rääkisite siseturust ma arvan, et siin parlamendis eh, pole vast kedagi, kes ütleks, et siseturg pole olnud edukas, aga me peame seda edasi arendama ja ainult kolmkümmend viis protsenti siseturust on tõesti avatud, see tähendab, et meil on veel kuuekümne viie protsendiline potentsiaal. kuidas on võimalik, et me seda ei suuda kasutada? Te ütlesite täiesti õigesti, et jah, on mõtet minna USA-sse äri ajama, sest seal on siseturg kui te leiutate mingisuguse rakenduse, siis te lähete USA-sse, sest seal on üks öö, öö, litsentsiamet öö, näiteks mobiilioperaatoritele, meil on kakskümmend kaheksa neid. me peame küsima, kas me siseturul oleme valmis öö, panema paika ainult ühe regulaatori terve siseturu jaoks siis te rääkisite sellest e-, kõlvatust konkurentsist Hiinas poolt ja mujalt jah, ma olen nõus teiega, et meil ei ole vaja protektsionismi, aga me peame mõistma, et kui me avame turu, mida ma pooldan, siis kasu saavad need, kes petavad ja ka need, kes on suured, ehk siis ärgem petkem ennast, kui me loome siseturu ja siis äkki meie idufirmad on samas positsioonis kui Huawei või Microsoft või muud sarnased see tähendab seda, et me peame tegelikult töötama standardite äh, ja normide kallal ning panema paika õiglase konkurentsipoliitika. küsimus on nüüd selles, kas me oleme piisavalt julged ning kas meil on piisavalt tahet, et luua tõeline siseturg mitte kolmekümne viie protsendi ulatuses, vaid saja protsendi ulatuses. mina toetan seda ja töötagem selle nimel. Te rääkisite ka sisetur-, äh, sisepiiride teemal. jah, täiesti õigus see on äh, tähtis küsimus, aga me oleme ka siin läbi kukkunud. kui vaadata nüüd Tšehhi Vabariiki, siis paljud poliitilised liidrid äh, on sellele vastu ning neil ei ole poliitilist julgust ja nägemust, äh, et toetada, et öelda, et me saavutame tõelise siseturu, kui meie piirid on kindlad. lõpetuseks kliimamuutus siin on meil võimalik jällegi koostööd teha üle poliitilise spektri ja kõige lõpetuseks Te mainisite ühist põllumajanduspoliitikat ning talunike õiglast kohtlemist. jah, tõepoolest, meil ei ole ühist põllumajanduspoliitikat, sest liikmesriikide eelarvetest eh, makstakse ka lisatoetusi, seega meil on vaja eh, õiglast, õiglaselt eh, ja ausalt kohelda meie ettevõtjaid ja tarbijaid ning ka meie talunikke, aitäh! Te peate siiski kinni pidama teile määratud ajast, kui te soovite austada ka teiste liikmete õigust võtta sõna vaba mikrofoni voorus. ja nüüd kuue NGL-i nimel härra Papadimoolis. suur aitäh! tänane debatt on eriti oluline põhimõtteliselt oleme me jõudmas Euroopa Parlamendi mandaadi lõppu ja president Juncker rääkis selles, selle koosseisu ajal viimast korda täiskogu istungil. meiega on täna ka peaminister, kes oli ise Euroopa Parlamendi liige, ta oli seda üheksa aastat ja nüüd on ta siis ka kümnes riigipea, kes meid selle perioodi jooksul kõnetab, kes meiega siin täna vestleb ja varsti on Euroopa Parlamendi valimised. me ei tohiks kaotada julgust, me peaksime vaatama positiivseid asju, mis on juhtunud ja peame vaatama ka tulevikku ning tulevasi väljakutseid samuti peame andma hinnangu sellele, mida me oleme teinud halvasti või mille oleme üldse jätnud tegemata sest ainult nii on meil võimalik seista vastu paremäärmuslaste esiletungile. Nemad tahavad hävitada seda, milles Euroopa projekt seisneb, nad tahavad hävitada seda, mille me oleme saavutanud. härra Karinš, te rääkisite Iisopi Aisopose äh, valmidest ja teil oli äh, neid valme esitades ka täiesti õigus, kuid kui me vaatame tänast Euroopa Liitu, siis me peame mõtlema sellele, kuhu me jõuame kümne, kuhu me oleme jõudnud kümme aastat pärast äh, finantskriisi. ebavõrdsus on veelgi kasvanud, sotsiaalne, sotsiaalsed lõhed on suuremad ja seda nii regioonide vaheliselt kui regioonide siseselt ka lõhed ehm, õigusriigi põhimõttes on kasvanud, mitte kõik ei austa enam õigusriiki ja põhivabadusi. Euroopa Parlament ja Komisjon on omalt poolt püüdnud Poola ja Ungari küsimusele läheneda artikkel seitsme käivitamisega, kuid nõukogu ei ole teinud midagi, kuigi Poolas ja Ungaris demokraatia põhimõtteid rikutakse Ungari ja Poola esitasid asüülipaketi reformimise ettepaneku ning nõukogus taaskord valitsused ei vastanud sellele mitte kuidagi. komisjon, Euroopa Keskpank, Euroopa Parlament tahavad luua pangandusliidu läbi kolmanda samba, nii et äh, seal siis tegeldakse Euroopa investeeringute tagamise probleemiga, kuid nõukogu ei ole teinud mitte midagi. nõukogu peaks äh, tegema nõukogu peaks tegutsema. Saksamaa ja Hollandi valitsused aga ei luba seda, sest põhimõtteliselt nad vetostavad kõik ettepanekud. kui me tahame, et Euroopa liiguks edasi, kui me tahame, et meil oleks suurem poliitiline integratsioon, kui me tahame ka rohkem läbipaistvust, rohkem sidusust, rohkem ühtekuuluvust, siis tuleb meil tegeleda selliste probleemidega nagu kliimamuutused. nagu Greta Thunberg meile eile rääkis härra Weber, Euroopa Liit äh, peab lõpetama selle, et me oleme lihtsalt äh, riikide kogumik, praegu oleme me kahekümne kaheksa liikmesriigi äh, kogumik, kus Saksamaa ometi otsustab kõik asjad. ma olen nõus härra Junckeriga, kes ütles, et kui me püüame saavutada endile seatud eesmärke, siis on vaja suuremat eelarvet meil on vaja rohkem raha just nimelt sotsiaalfondi, me ei tohiks selle fondi eelarvet kärpida. ja me ei tohiks Euroopa Sotsiaalfondist põhimõtteliselt lihtsalt loobuda. sama puudutab muidugi ka ühtset põllumajanduspoliitikat, seda tuleks tugevdada, mitte seda vähendada. meil on vaja rohkem raha ka Erasmus plussile, noortele inimestele, teadlastele, teadusuuringutele ja härra Karins, teie, kes te olete nõukogu es-, nõukogus oma riigi esindaja ja samuti endine Euroopa Parlamendi saadik, ma tahaksin teie käest küsida, miks te Monti komitee äh, soovitused äh, omavahendite osas lihtsalt hülgate? kuidas on võimalik jõuda edasi, kuidas on äh, võimalik ähm, integreerida Euroopat paremini, kuidas on võimalik Rahandusliit lõpule viia, kui me ei vaata sotsiaalseid küsimusi? härra Juncker, härra Karins Göteborgis lepiti kokku sotsiaalse agenda osas, kuid me ei ole kahjuks sellele andnud mitte mingit sisu. ebavõrdsus kasvab järjest ja selline ebavõrdsus tegelikult on kütus paremäärmuslastele, kes tahavad Euroopa hävitada ja hävitada sellega ähm, ka ähm, demokraatia. härra Le Pen ja teised ja nende poliitilised eelkäijad on selle elavaks näiteks. nagu härra Weber ütles, äh, tabas Euroopat äh, selliste ilmingute tõttu kaheksakümne aasta eest äh, natsism ja seejärel ka Teine maailmasõda ning meie siin peame Euroopa Parlamendi valimistel suutma sellele vastu seista ja tegema nii, et Euroopa Parlamendis saavutaksid enamuse ikkagi teised jõud. räägitakse, et inimesed tahavad ühtsemat ja demokraatlikumat Euroopat, mis vähendaks ebavõrdsust, seda tahame ka meie, suur aitäh teile! aitäh, roheliste nimel härra Lamberts. lugupeetud president, lugupeetud äh, härra Juncker, lugupeetud härra Karins, teie olete siin alati teretulnud ja teate muidugi hästi, et me ei ole alati majandusküsimustes olnud ühel meelel. samas on mulle alati muljet avaldanud teie pühendumus ühtsele Euroopa projektile. ja see, mida te täna rääkisite, tõendas seda veel kord tegelikult äh, olete teie väga heaks näiteks kogu Baltikumist ja Baltikumi pühendumusest. ma arvan, et kolm Balti riiki ja Beneluxi riigid peaksid tegema palju tihedamat koostööd, sest kui nad on suutelised leidma omavahelise kokkuleppe, siis võiksid nad olla sillaehitajateks ka teistele ja edendada Euroopa Liidu projekti palju paremini kui Prantsusmaa, Saksamaa duo, kes praegu ei ole ka ühel meelel. Teie kõne meeldis mulle väga ja mulle meeldis, et te tuletasite meile meelde, et Euroopa Liit on rahuprojekt. rahuprojekt tähendab seda, et erimeelsusi lahendatakse dialoogi, mitte jõu kasutamise ähm, läbi seda õppisime me kahekümnendast sajandist ja tegelikult äh, selle projekti mõte ju kehtib tänini. mulle meeldisid ka metafoorid, mida te kasutasite, sest minagi olen pärit väikesest riigist. aga teie ütlesite, et, et Teie ütlesite, et äh, ka suured riigid Euroopas on väikesed, kui neid äh, mõõta äh, globaalse mõõdupuuga. Te rääkisite ühisturust. ühisturg on vaba kaubandusleping, nii-öelda lõplik vabakaubandusleping, kuid seda tuleb juhtida ikkagi demokraatlike institutsioonide poolt, nagu ka kõiki teisi vabaturulepinguid või vabakaubanduslepinguid ja need institutsioonid on Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament, seda mujal maailmas ei näe mulle meeldis ka see, et te rääkisite avameelselt rahapesust ja see, et te rääkisite sellest õigete sõnadega, on väga sümpaatne, sest ma tean, et te olete pühendunud rahapesuvastasele võitlusele. siiski ei nõustu ma kõigega, mida te ütlesite, võib-olla isegi mitte sellega, mida te ütlesite, aga Läti valitsuse ametlike seisukohtadega. esiteks, Euroopa projekt peab valima selle, kes on selle projekti juhiks keskkonnaalasel üleminekul. juhul, kui me ei suuda austada looduse poolt seatud piire, siis satub ohtu kogu inimkond. ja see on tegelikult seotud tõepoolest ka selle projekti juhtimisega. kui eurooplased ei suuda siin olla esirinnas, siis võtavad selle esikoha teised, aga Euroopa jääb maha ja on sunnitud leppima ülejäänud maailma lahendustega, selle asemel, et neid ise pakkuda veel rääkisite te põllumajandusest. ühtne põllumajanduspoliitika on Euroopa Liidu suurim projekt ja me peame tegema iga, teeme, tegema nii, et iga eurosent, mille me sellele kulutame, tõepoolest siis läheb ka põllumajandusmudeli muutmiseks, nii et me vähendaksime CO2 heitmeid, kaitseksime bioloogilist mitmekesisust ja kvaliteetset toodangut ÜPP on praegu suunatud tootlikkusmudelile, mis on vastuolus nende eesmärkidega ja Läti valitsus ju äh, toetab seda. ma saan Läti positsioonist aru, aga me arvame siiski, et äh, ÜPP puhul on eesmärkide saavutamiseks kõige õigem äh, see, et me võitleksime rohelise ÜPP eest ja liiguksime eemale tootlikkus, tootlikkusele pühendatud mudelist veel tahaksime rääkida kodakondsusest. Te rääkisite Euroopa väärtustest ja kui te loete artiklit kaks äh, aluslepingust, siis äh, esimene väärtus, mis meil on, on inimväärikus. inimväärikus on jagamatu. inimväärikus on olemas kõigil, seda ei saa kelleltki ära võtta. Äh, see on alaline õigus, aga me ju teame oma ajaloost ja endise Nõukogude Liidu ajaloost seda, et suur osa Läti elanikkonnast on pärit endisest Nõukogude Liidust. me mõistame, et mineviku haavu ei saa ignoreerida, kuid Läti on Euroopa Liidu liikmesriik ja ilmselt äh, seega ka piisavalt tugev selleks, et mitte jätta kümmet protsenti elanikkonnast kodakondsuseta. me arvame, et te peaksite tegema rohkem, et edendada vähemuste õigusi ja võidelda diskrimineerimisega, eriti vanuse, äh, puude või seksuaalse orientatsiooni põhjal ja kolmandaks, me oleme alati tundnud heameelt ja tunneme ka täna heameelt selle üle, et et Baltikum siiski tegeleb asüüli teemaga, mis on nii-öelda tüliõunaks. aga hiljuti ütles Läti valitsus siiski, et nad on vastu siduvatele pagulaskvootidele, mis kahjuks, mis siiski on ainuke võimalus näidata üles euroopalikku solidaarsust ja täita üleilmset äh, rändepakti. populistid, võtku teadmiseks, et äh, see lepe äh, esitab ju ainult üldised juhised selle olukorra haldamiseks, see ei ole õiguslikult siduv, see austab iga riigi suveräänsust, vastutusalade jagamist ja nõuab lihtsalt mittediskrimineerimist ja inimõiguste austamist ja ainult koostöös on meil võimalik äh, see töö ära teha, seetõttu peaks Läti rändeleppele, rändepaktile alla kirjutama. Teie kolleegid on juba välja toonud, meie kolleegid on juba välja toonud, et see on viimane selleteemaline diskussioon, mida me Euroopa Parlamendis peame, kuid te võite ikkagi loota, et me jätkame riikide ülese demokraatia arendamist, te võite meie peale loota me teeme nii, et me võtaksime arvesse kõigi inimeste vajadused ning et me lähtuksime inimväärikusest, mitte lühiajalisest kasumi teenimisest. meil on vaja õiglasemat, kestlikumat, demokraatlikumat Euroopat, seda tahavad ka kõik kodanikud. me püüame nende usaldusele vastata ja neile selle anda, aitäh! E nüüd aga FTD nimel härra Coburn, palun! Nonii, minu kord siis jah. aitäh, president, lugupeetud äh, peaminister, lugupeetud äh, komisjoni president, härra Juncker, noh, äh, räägime siin lihavõttepühade rõõmust praegu sel nädalal, aga kui vaatame näiteks Notre Dame'i kiriku hävinemist, siis see kõik näitab, kuivõrd sügavat muret meile valmistab Euroopa kultuuripärandi hävinemine. kogu meie filosoofiline ja religioosne pärand, mis tuleb Rooma õigusest, Kreeka filosoofiast, kristlusest ja ka demokraatiast, see kõik on viinud äh, kuidagi ka Lissaboni lepinguni, mis meile väga meeltmööda küll ei olnud, ja kõik püüded hiljutisest ajaloost jätada, äh, lükata kõrvale äh, kristlust kui religiooni, see tegelikult ei ole omane äh, Euroopa projektile, selline võitlev ilmalikkus, meie enda kultuuripärandi kõrvaletõrjumine näitab meie praegust kultuurilist nõrkust ja see on ka see, mille pärast paljud Euroopas praegu Euroopa Liidust kõrvale pöörduvad. Euroopa projekt on justkui mingi õudust äratav äh, usuline kultus. peaminister Karins, äh, kogu lugupidamise juures äh, te ütlesite, et Venemaa justkui oleks Brexitiga seotud. Briti rahvas, kes tuhat kaheksasada nelikümmend autoritarismi vastu võitles, saavad ise otsustada, mida nad Euroopas tahavad. Nad ei taha bürokraatlikku autoritaarset lähenemist valimata eurokraatide poolt, kes tegutsevad eunuhhidena. Nad tahavad enda suveräänseid parlamente, meie enda parlamenti praegu valitseb teatud äh, eliit, mis on läbi imbunud äh, eurokultuse liikmetest, kes takistavad Brexiti läbiviimist, see oleks võinud lihtsalt äh, teha, me oleks pidanud lihtsalt lähtuma WTO reeglitest või ütlema, et andke meile veelgi parem kokkulepe, aga nüüd ma näen, et on nii palju takistajaid tekkinud, kaasa arvatud proua May, kes on alt vedanud meie riiki mitmel viisil nii et kõik need rumalused ähm, erinevatest backstopidest ja variant, lahenduse variantidest, äh, kõik aitavad lihtsalt äh, sellel eurokultuse järgijatel enda eesmärkidest kinni hoida. Euroopa Liit äh, ning Ühendkuningriigi establishment on läbi surunud võt-,